ja nüüd hääletuste selgitused. kõigepealt olukord Leedus pärast äh, alaealiste kaitse seaduse vastuvõtmist. igalühele antakse üks minut oma hääletuse selgitamiseks. härra Kelam, palun. Is Mr Kelam here? kas härra Kelam on saalis? president, suur tänu. ma tahan öelda, et ma hääletasin resolutsiooni vastu, mis käsitleb olukorda Leedus, sest ma leian, et see resolutsioon on enneaegne ja kujutab endast tasakaalustamatut reaktsiooni seadusele, mis ei ole veel jõustunud, eriti selle esialgses sisus. õige, et inimõiguste kaitse kuulub Euroopa Liidu pädevusse, kuid antud juhul oleme jõudnud liiga lähedale suveräänsuse põhimõtte rikkumisele liikmesriigi suveräänsuse põhimõtte rikkumise ja sel põhjusel ma olen selle resolutsiooni vastu, pidades silmas ka seda, et see võib negatiivselt mõjutada rahvahääletust Iirimaal kui halb näide selle kohta, kuidas koheldakse liikmesriigi suveräänsust. härra Sonik, president, ma hääletasin resolutsiooni vastu põhjusel, et Leedu suudab ise selle probleemiga toime tulla. Leedu president on moodustanud spetsiaalse töörühma uue seaduse hindamiseks, mis jõustub alles aastal kaks tuhat kümme. lisaks sellele äh, see on meie poolt liiga kaugeleulatuv sekkumine suveräänse riigi asjadesse. meie resolutsioonis äh, sisaldub ka seisukoht et me peaksime paluma põhiõiguste ametipoolseid seisukohta. selle ameti pädevusse ei kuulu ühe konkreetse riigi kohta hinnangu andmine, see oleks väga ohtlik pretsedendi loomine. härra Harkin, kui te olete saalis, üheks minutiks palun. proua Harkinit ei ole, seega härra Posselt järgmisena president mina olen entusiastlik eurooplane ja Euroopa põhiseaduse pooldaja, Lissaboni lepingu propageerija. Äh, mina olen ka inimõiguste eest võitleja, kuid ma leian, et nimetatud resolutsioon annab tugeva löögi Euroopale, arvestades Iirimaa rahvahääletust, mis seisab meil ees see on inimõigustega ärakasutamine ideoloogilistel eesmärkidel. Leedu seadus ei puuduta inimõigusi ja kui üldse midagi seal seost on, siis ta kaitseb Leedu laste alaealiste õigust, aga mitte ei riku neid õigusi. ma leian, et antud resolutsioon loob ideoloogilise skandali ja liberaalid ning vasakpoolsed meie äh, parlamendis on kasutanud seda resolutsiooni, et õõnestada inimõigusi Euroopas härra Kleis. suur tänu. meie sõbrad Leedus kujutasid endale Euroopat ette teistsugusena pärast Nõukogude võimu alt vabanemist ning äh, nad äh, ei arvanud, et satuvad äh, Liitu eelkõige, mis on ennast tutvustanud kui peaaegu et vabamüürlaste ühendus, aga nüüd me näeme, et äh, vana võim on uue võimuga asendatud. Leedu parlament äh, võttis vastu seaduse alaealiste kaitseks, aga nüüd, mis me näeme, selle eest on Leedu hukka mõistetud ning häbiposti pandud. ja kindlasti asjad ei hakka paranema lähiaastatel inimõiguste volinik härra Verhofstadt, seeläbi on ainult äh, seda taaka veel suurendanud, nii et aitäh selle halva teo eest. järgmine kõneleja. härra Tänan. president, vaadake, äh, kuidas selline Euroopa resolutsioon oma kombid saab laiali ajab riikide elu aspektidesse. tegemist on alaealiste kaitsega, mis väga paljude valijate jaoks on väga tundlik küsimus. kui meie parlamendis hakkame nüüd rahvusriikides seadusi looma, kuidas siis jääb meie presumptsiooniga, ma tahan väga selgelt öelda, kui Ühendkuningriigil oli midagi sarnast sellise seadusega, see oli seadus kakskümmend kaheksa, mina olin ainuke konservatiiv, kes selle vastu olin ja seda aastaid ennem, kui minu partei hakkas nõudma võrdsust äh, ka ähm, tsiviilpartnerlusele ja geidele ja mul on hea meel, et minu partei on jõudnud selle seisukohale, aga mina ei ole Leedu seadusandja. inimesed, kes Leedus selle küsimuse peavad otsustama, on need, kes vastutavad demokraatlike menetluste kaudu selle riigi kodanike ees ja kui me seda ei võimalda, siis me sama hästi muuta rahvusparlamendid muuseumideks ning sulgeda uksed lukku suur tänu. järgmisena resolutsiooni ettepanek piimakarja kasvatuse valdkonna kriis. härra Jaar. suur tänu, president. ma arvan, et piimakarjakasvatajate ellujäämine satub ohtu ja seetõttu ma igati toetan seda, et me oleme heaks kiisnud resolutsiooni, mille on esitanud erinevad fraktsioonid ja ma kahetsen, et rohelised ei olnud kaasatud selle resolutsiooni eelnõu koostamisse. on vaja selgelt öelda, et kriisi ei saa ainult Euroopa Komisjoni ettepanekutega lahendada, me peame eelkõige suurendama piimatoodete tarbimist selleks, et tugevdada turgu. me peame edendama turustamist, ladustamist, lõssipulbrite kasutamist, miinimumhindade kehtestamist toodetele ning selgeid märgistamisnõudeid. ning ka äh, piimapulbri kasutamist pagaritoodetes ja jäätisetoodete, komisjon ei ole piisavalt tegutsenud selle nimel ja ma kutsun üles komisjoni äh, arvestama äh, ning ellu viima ettepanekud, mis sisalduvad selles resolutsioonis. härra Nikolson ei ole saalis. härra Vlašak. Vážený, vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi vysvětlit mé hlasování ke... President, daamid ja härrad, ma tahaksin selgitada oma hääletust piimakarjakasvatuse valdkonna kriisi küsimuses. ma jäin erapooletuks sest me oleme teadlikud kriiti-, kriitilises olukorras selles valdkonnas, tarbijahinnad on tõusnud neliteist protsenti, aga piimakokstu ostuhind on vähenenud kolmekümne protsendi võrra. ja piimatootjatel seisab ees pankrot näiteks Tšehhi Vabariigis. suurimad piimatootjad väidavad, et et viisteist piimatootmisettevõtet seisab pankroti lävel, kuid me peame arendama seda sektorit pikaajalist perspektiivi arvestades ja me ei saa siin sekkuda lühiajaliste vahenditega. ning toetama äh, ladustamist, see tekiks moonutusi turul ja ei tagaks stabiilsust, me vajame võrdseid tingimusi talunikele kõikides liiduvabariik, äh, vabandust, liikmesriikides ja mitte ainult piimakarjakasvatussektoris suur tänu, härra Obermeier. suur tänu võimaluse eest selgitada minu hääletust. komisjoni ettepanek sisaldab majanduslikus mõttes iva, kuid hinnalangus on seotud nõudluse vähenemisega kuid samas tuleb silmas pidada Austria alpides tegutsevate talunike ees seisvaid raskusi. väikesed piimatööstused ei suuda konkureerida suurte tootjatega Hollandis ja Saksamaal. Äh, on tekkinud konkurentsimoonutused. ja kui me laseme selle põllumajandussektori põhja, saab selle olema hävitav mõju maapiirkondadele ja te võite isegi ette kujutada, millised on tagajärjed. härra Borghezio. viimastel päevadel me oleme kõikjal Euroopas eh, näinud, et piimatootjad avaldavad meelt ning kaitsevad eh, hindu ning eh, kaebavad selle üle, et Euroopa Liit ei ole sekkunud, mitte sellepärast, et tuleviku olukorda parandada, vaid nõuavad, et koheselt hakataks märgistama tooteid eh, ning eh, me teame ju, et meie tarbijad tahavad värskeid tooteid, nad tahavad teada, kust need tooted pärit on ja nad ei taha mingeid eh, võltstooteid teistest riikidest, mis oleks tehtud hoopis lõssipulbrist või jumal teab millest. ning tulevikus valatakse piim minema, aga praegu lihtsalt meie tootjad avaldavad meelt seepärast, et nad tahavad eh, head piima pakkuma, värsket piima ning eh, seega ma usun, et me peaksime meeles pidama, milliseid ohvreid on meie tootjad toonud, me peame neid kaitsma. Euroopa volinik on välja jätnud eh, siit pikaajalise säilitamise ajaga juustud ning kaitseb lõssipulbritootjad, see on häbi. jah aitäh. väga piinlik, härra Borges, et te joote piima jagamata seda äh, presidendiga. proua Moor. jah, aitäh. me elame ajal, mil isegi rikastes riikides äh, inimesed äh, sooritavad enesetappe ning tegemist on siin piimatootjatega, nad ei suuda enam ellu jääda. ma hääletasin äh, härra Castro mõlema raporti poolt, sellepärast et tegemist on kiireloomulise küsimusega, me peame midagi ette võtma. me teame kõik, et piim, lõssipulber või mis praegu on äh, ladustatud, kõik need tooted äh, tulevad jällegi turule ning hinnad alanevad ja sellega kaasnevad probleemid. ma tahaksin lisada veel, et määrus aitab suurtootjaid, aga mitte väiketootjaid. ei tohi samuti unustada, et väiketootjatel on vaja abi selleks, et lihtsalt ellu jääda. suurtootjad jäävad nii ehk nii ellu, neil ei ole vaja, neil on meid vaja ainult selleks, et oma kasumit suurendada. me peame arvestama inimestega, nende eludega ning mitte ainuüksi äh, WTO reeglitega ja ma olen igati nõus nendega, kas enne sõna võtsid, me peame sööma seda, mida me ise koha peal toodame, aitäh. Äh, härra Hannan, palun. president, nagu eelkõnelejadki, olen mina teadlik, kui tõsine on kriis põllumajandussektoris, iga saadik, kes põllumehi esindab, teab seda, aga kriis on tingitud meie olemasolevast põllumajandussüsteemist, ühisest põllumajanduspoliitikat, mis on toonud kaasa kohutavad tagajärjed Ühendkuningriikide talunikele ja mitte ainult talunikele, vaid ka tarbijatele, maksumaksjatele ja kolmanda maailma inimestele, kes ei pääse turgudele, äh, neil lihtsalt ujutatakse ülejääkidega üle. me oleme siin Euroopas liit-, liikunud edasi järk-järgult otsetoetuste süsteemist, millel oli väga hull, hullud majanduslikud ja keskkonna tagajärjed ja nüüd me tahame seda süsteemi tagasi tuua. ma võin öelda, et Ühendkuningriigis inimesed mäletab veel väga hästi, kuidas see piimakvootide süsteem toimis. meile anti kvoot, mis oli väiksem kui meie riiklik toodang ja me nägime, kuidas Briti talunikud kasutasid äh, piima väetisena või lihtsalt valasid selle minema me hakkasime just sellest süsteemist eemalduma ja nüüd on siin hääletatud, et see süsteem tuleb taastada. kui kõik ütlevad, et äh, Euroopa Liit äh, käitub valesti, siis vaadake ainult, mis siin täna toimus. härra Kamal järgmisena. suur aitäh, president. möödunal nädalal anti uuesti Beatlesite albumeid välja sellel nädalal me arutame piimakvootide süsteemi. esmapilgul võib tunduda, et neil kahel asjal ei ole midagi äh, ühist, aga äh, mõelge seda, ütleb Beatlesite laulu pealkiri Back in the USSR tagasi Nõukogude Liidus. niisiis, meil on nüüd süsteem, kus bürokraadid otsustavad hinnad ja kvoodid ja mitte tarbijad äh, või tootjad, seega meil on süsteem, kus tarbijad peavad maksma kaks korda rohkem lihtsalt selleks, et toetada süsteemi, mis, millel on häda midagi, kui hinnad olid kõrged. ma mäletan, et möödunud mandaadi lõpul äh, hakkas toimuma Rahvapartei sotsiaaldemokratiseerumine ja ma arvan, et see protsess on läinud veelgi kaugemale ja me oleme, näeme, kuidas nõukogu, äh, Euroopa Liit on muutumas Nõukogude Liiduks ja mina ei taha Nõukogude Liitu tagasi. aitäh Uh, uh, Kirjus uh, Roode, please. tänan, viimasena härra Roode. Taani liberaalide sõnul võin ütelda, et me oleme nõus põllumeestega, kes nõuavad täna abi ja me peame neid abistama. kuid ometigi on ka üks probleem lühiajaline abi ei ole hea lahendus. hoolimata kõikidest suurepärastest avaldustest ei ole tegemist püsivate lahendustega ja me teame väga hästi siin kojas äh, ja, ja ka koduriikides me teame seda. käesolev resolutsioon nõuab komisjonilt meetmete võtmist kuid tegelikult me lihtsalt eemaldume vanast äh, reformiprotsessist. aga ma arvan, et me peaksime siiski kinni pidama põllumeeste õigustest ning äh, selle nimel oleks me pidanud resolutsiooni tagasi lükkama, sest me liigume vales suunas. suur tänu ning äh, nüüd läheme edasi järgmise resolutsiooni juurde energiajulgeolek ning äh, kaks kõnelejat, härra Balsitis kõigepealt ah,. I m here. The president, the colleagues. Äh, president, kolleegid, ma hääletasin poolt, kuna energiajulgeolek ja energiatarnekindlus on olulise tähtsusega Euroopa Liidu liikmesriikidele Äh, Ukraina-Venemaa hiljutine kriis näitas selgelt, millised on probleemid energeetikasektoris ja eriti äh, kui suur on teatud liikmesriikide sõltuvus loodusliku gaasi tarnetest ühest tarnele. ja väga paljud sõltuvad Ida-Euroopa gaasitarnetest ja seetõttu on oluline kompleksne energiapoliitika, mis põhineb solidaarsusest, mitmekesistamisel ja ühistuhuvide kaitsel kasutades tänast võimalust, ma tahaksin tänada komisjoni ja eriti Rootsit eesistujana Läänemere strateegia tutvustamise eest, mis võimaldab efektiivselt mobiliseerida struktuurifondid ja kasutada neid tulemuslikumalt ühiste eesmärkide saavutamiseks. ma olen veendunud, eh, kui strateegia viiakse ellu nõuete kohaselt, saab ta näiteks piirkondlikust edust. lõpetuseks tahan ma üles kutsuda komisjoni võtma endale juhtrolli Läänemere strateegia elluviimisel selleks, et tagada, et üksikute liikmesriikide huvid ei jää peale, vaid liigutakse ühiste eesmärkide suunas. härra Sonik, täna president, ma hääletasin selle resolutsiooni poolt, kuna energiaküsimus puudutab Euroopa solidaarsust ja see on suur ülesanne meile, liikmesriigid peavad tegema koostööd selle nimel, energiapoliitika peab olema seotud meie välispoliitikaga ja komisjon peaks silmas pidama ka energiajulgeoleku tasende, tasemeid erinevates liikmesriigid. kui me võitleme ülemaailmse soojenemise vastu, siis kivisööl põhinev energiatootmine võib kaasa tuua ka finantsraskusi ja see mõjutab omakorda kodanikke. on viimane aeg äh, luua ühine Euroopa poliitika selles küsimuses. komisjon peab selgelt ütlema, et ta võitleb liikmesriikide egoismi vastu, kes ei näe ohtu selles, kui nad sõltuvad ühest gaasitarneallikast, näiteks Venemaast. me vajame tegusid ja poliitilist tahet, eh, mida selgelt väljendaks Euroopa Komisjon tervikuna ja vastava valdkonna volinik. härra Madula. üks hetk ah, üks hetk, te peate oma palve ennetavalt esitama. ma olen ma olen seekord äh, armuline, annan teile võimaluse sõna võtta, aga järgmine kord pidage sellest nõudest see, äh, kinni. aitäh, ma hääletasin selle resolutsiooni poolt ja ma tahaksin selgitada, miks. Euroopa Liit äh, sõltub energiatarnetest. ja me teame, et meie tarbimine suurendub loodusvarud on aga piiratud. energiajulgeolek tähendab seda, et me peame mitmekesistama allikaid ning ka äh, tarneteid. meil on vaja ka väga tõhusat äh, võrgustikku liikmesriikide vahel. praegused projektid Rumeenia ja Bulgaaria gaasijuhtmete osas on sellest väga äh, heaks näiteks. mis aga nüüd jääb teha veel. ma tahaksin võib-olla natukene liiga kaugele mineva paralleeli tuua elektrienergiaga. praegu me kasutame elektrienergiat ilma, et me teaksime, kust ta tuleb. maagaasi osas me peaksime jõudma sama kaugele kui elektrienergia osas, teisisõnu siis me peame tagama maagaasiga varustatuse kõigile ning seetõttu ma toetan Nabucco projekti, aga ka taastuvate energiaallikate kasutusele võtmist. suur tänu! suur tänu! E, istung on katkestatud kella kolmeni, seejärel komisjoni avaldus olukorrast Taiwanis seoses taifuniga